Bien, mes chers collègues. head kolleegid, me jätkame ühise koosolekuga majandus- ja rahanduskomisjoniga euroala eelarve suutlikkusega. eile toimus meil erakorraline ja väga huvitav sündmus. seitse ministrit võtsid sõna, see oli tõeline privileeg Euroopa Parlamendile ja tegemist oli tõesti väga erilise võimu, võimalusega ja nägime, et kindlasti nende arvamused ei ole täiesti ühtsed, aga parlamendil oli väga hea võimalus kohtuda nendega, kes tegelikult esindavad valitsust, mitte lihtsalt äh, eesistujad, kes vahetuvad iga kuue kuu tagant ja väga hea võimalus oli see tõesti eile äh, ja kindlasti oli see Euroopa Liidu huvides. ja seda öeldes on meil hea võimalus nüüd kuulata kaasraportööre, kes on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ja kes äh, siis kirjeldavad, kas on olemas ka kompromissettepanekud. ma ei tea, kes on see, kes äh, alustab. Äh, aitäh, härra esimees, ma vabandan, et ma eile õhtul ei saanud kohal olla aga minu valimisringkonnas toimus eh, valimiskandidaadide ülesseadmiseks ja ma pidin toetuskõne pidama ühele kandidaadile ja seetõttu ma ei saanud õigel ajal siin kohal olla. aga Äh, äh, ma tahan öelda, et minu kandidaat eile võitis ja kui see raport ka lähe, läbi läheb, siis oleks tõesti tegemist suurepärase asjaga. Uh, liiga vara on rääkida kompromissettepanekutest, aga ma saan teile kinnitada kindlasti, et me töötame äh, kompromissettepanekute kallal, meil on ka ajaplaan ette nähtud kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal hakkame kindlasti omalt poolt rääkima kompromissettepanekutest. ja need on siis ka teie jaoks saadaval ehm, üks kuni kuuskümmend variraportööridega nendest muudatusettepanekutest rääkisime, see oli tulemuslik kohtumine ning räägime variraportööridega ka edaspidi ehm, muudatusettepanekutest võib-olla oleks kasulik äh, järgmisest, kui vaatate äh, aruande pro, äh, raporti projekti punkte üks kuni kuuskümmend, jõustamine ja mõju, siis peaksime siin all arutama, mida teha sellest aspektist, et liikmesriigid sageli stabiilsuse kasvupakti eeskirjadest kinni ei pea, teiseks Äh, riigipõhiste soovituste roll ja äh, lähenemise eeskirjade idee, millest me oleme samuti juba rääkinud, mille poolt oleme hääletanud siin parlamendis. Need on olulised küsimused ning kolmas element äh,, šokkidele reageerimise mehhanism, peame veel neid küsimusi arutama, kuna ilmnes, et meil raportööridel me esindasime kahte erinevat vaatepunkti ning me peame veel arutelusid jätkama ka pärast suvepuhkust nendel teemadel. tuletan teile meelde, et IMF eh, tutvustas meile oma uuri-, uurimust, mis hõlmas ka selliste šokkidele reageerimise võimalikke mehhanisme Need on olulised punktid raportis, kuna muudatusettepanekud liiguvad kolmes erinevas suunas ja meil tuleb teha teadlik valik, et leida tasakaalus kompromissettepanekud, mis oleksid ka realistlikud ja annaksid meile õigel ajal õiged instrumendid ja sageli peame seda meelde tuletama ka rahandusministritele Euroopa Parlament juba aastal kaks tuhat üks ja kaks tuhat kolm tegi ettepaneku, et meil on vaja Euroopa piirival-, piiri- ja rannikuvalvet. nüüd hakkame, hakkame me sellega tegelema, aga me ei saa taluda enam selliseid viivitusi. seega tuleb õigeaegselt vastavad otsused vastu võtta et me saaksime euroala stabiliseerimisega ka jooksvalt tegeleda ja sellest oleks kasu kõigile ning edasi oma vahendid ja eelarve aspektid. ootame muidugi ka omavahendite konverentsi, see toimub septembris. meil on erinevad muudatusettepanekud selles osas, kuidas kaasata liikmesriikide parlamenti, mis on nende roll, kuidas äh, luua omavahendeid vastavalt konstitutsioonikohtute otsustele tuleb äh, arvestada liikmesriikide parlamentidega, samuti aluslepete artiklit, artik-, artikleid tuleb vaadata ning äh, muidugi tuleb arutada seda, milline on selle instrumendi tüüp, ESM, <laughs> see on oluline element äh, muidugi ning äh, peame räägima ka äh, mil-, fiskaalvõimekuse loomisest, äh, selle, seda oleme samuti oma raportis maininud, ning juhtimisstruktuur, mida me saame teha ilma suuremate muudatustega, et me ei peaks aega raiskama ja saaksime kohe tegutsema asuda, aga peame arvestama ka võimalike aluslepete muudatustega selleks, et äh, aga selleks me peame välja selgitama, millises suunas me soovime edasi liikuda AFCO komisjoni raportite ja teiste raportitega peame paralleelselt edasi liikuma. härra Verhofstadt äh, on samuti meiega kontaktis olnud sel teemal. me tahame vältida nende raportite lahknevust, et selleks ei oleks kellelegi kasu ja see on, äh, need ongi olulisemad osad meie teekavast, mida me oleme ette näinud. ja loodetavasti saame kompromissettepanekutele ka enamuse toe. aitäh! Pervanche Perez. Pervanche Perez, palun. suur tänu ühised teadmised, mis äh, minu ja härra Pööge vahel on tekkinud, äh, tekitavad sellise olukorra, kus mul ei ole peaaegu midagi liga, lisada. aga siiski paar täpsustust. ta viitas äh, IMF-i raportile, see on väga oluline, ma tahaksin, et kõik kolleegid seda loeksid, mitte sellepärast, et seal väidetakse sama kui meie, et ma ei tee siin reklaami selle pärast, vaid IMF eelmisel nädalal läbi viidud uurimuse tulemusel äh, täiesti autoriteetselt suudab väita kõike seda, kus on ära toodud, et majanduse juhtimise teema kõige tundlikumates teemades äh, vajab tegutsemist, siin on tõesti äh, selline legitiimne baas rakendada meie lähenemist parlamendi poolt ja ma ütlen seda sellepärast, et see on seotud ka härra Pööge äh, lõppsõnaga, Euroopa Parlamendi seisukoht ka selles osas, mis puudutas äh, piiri- ja rannavalvet ja see ettepanek on tõesti juba väga vana, eileõhtune arutelu finantsministritega, rahandusministritega oli äh, tõesti märkimisväärne sündmus ja teema iseenesest tõesti õigustas sellist sündmust. lähtudes Ühendkuningriigi rahvahääletusest, on teatud mure selle tagajärgedel, mis see võiks, mis võiks avalduda liiga kiireloomulisel muudatusel euroala eelarvele lähtudes sellest, mida ütles kaasraportöör, siis ei ole küsimus selles, et äh, läheneda lihtsalt institutsionaalselt tasandilt ja sellepärast on meil äh, lõikes kaksteist muudatuse ettepanek, kus me kinnitame üle, et kogu see arutelu äh, vajab läbivaatamist ja lähtuma peab üldisest raamistikust, mis on Euroopa Liidul ja mitte, et meil oleks institutsioonne lähe-, institutsionaalne lähenemine, sest see ei võimaldaks meie kodanike ootustele reageerida ja jätaks mulje loomast, kes ajab oma saba taga lisaks sellele AFCO-ga koos ja sellele viitas ka härra Pööge, et me oleme jaganud ülesanded ja selgindanud seda, et juhtimise teema jäi AFCO pädevusse, meie panustasime küll sellesse, aga nemad olid need, kes olid nii-öelda piloodiks teisest küljest see, mis puudutab äh, konvergentsi ja rahastamise valdkonda, siis EKON ja eelarvekomisjon on need, kes seda teemat juhivad. selles osas tahaksin kolleegide tähelepanu pöörata kolmele elemendile. see, mida me äh, nimetame raporti konsolideeritud versiooniks, kus meie ise ei ole teinud muudatusettepanekuid, vaid seal on ainult need, millel me oleme välja jaganud äh, selle variandi, kus on äh, arvesse võetud kaasraportööri muudatusettepanekud. see ei puuduta küll äh, selle komisjoni hääletust, aga see kajastab meie lähenemist, mis on olnud algusest ühisest tööst olnud selline Äh, lisaks teemadele, mida härra Pööge viitas, on oluline veel ka järgmine, kus on vaja konkreetselt tegutseda ja mille osas mulle tundub, et äh, mille kohta me kaheksasada kolmkümmend äh, muudatusettepaneku jooksul on hea kompromissbaas mis puudutab euroala ja siis neid riike, kes ei ole euroalas, algusest peale on olnud äh, tegemist ühe mureküsimusega, sest äh, me näeme ja ka pärast äh, Brexiti hääletust öeldakse, et on vaja tegutseda euroalaga, mitte siis selle teemaga, mis Euroopat lõhestab. meie leiame teistmoodi, et peale Brexiti hääletust on vaja just tegeleda euroalaga äh,, ja, ja tegutseda kaasavalt selleks, et kõik saaksid leida oma rolli ja kõik saaksid äh, võimalikult kiiresti selles osaleda. nüüd veel üks konkreetne punkt, mis puudutab rahastamisviise ja seost euroala eelarve ja Euroopa Liidu eelarve vahel. mulle tundub, et sotsialistid on äh, Äh, muudatusettepaneku nelisada kakskümmend viis, ähm, millest lähtuvalt me saaksime edasi tegutseda äh, teemal, äh, mis on pära-, üsnagi tundlik. ja viimane punkt puudutab riigivõla teemat. ka minu poliitilises perekonnas tõstatati see teatud, tehti selle kohta mõningaid muudatusettepanekuid ja mulle tundub, nelisada nelikümmend üks peaks äh, saavutama vajaliku tasakaalu, ilma et ohtu satuks äh, meie üldine lähenemine. nii palju minu poolt, aitäh! ja nüüd saavad sõna variraportöörid eelarve ja EKONi majandus-rahanduskomisjonist ja teen ettepaneku, et nad piirduksid nelja minutiga maksimaalselt selleks, et kõik saaksid sõna võtta ja seejärel äh, on meil ka vaba mikrofoni pool äh, kahe minuti ulatuses kõigile. ja kõigepealt härra Murasan. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre selle töö eest, mida nad tegid ja äh, ka selle tööst, mida nad on teinud variraportööride koosolekutel, need on olnud väga konstruktiivsed. põhiküsimus millega me peame tegelema, on see, mida meie majandus vajab. kuidas me saaksime muutuda tugevamaks, kuidas me saaksime Euroopa muuta vastupidavamaks järgmise kriisi ees ja alustaksime siis nendest põhjustest, mis viisid eelmise kriisini, liiga suured eh, laenud, liiga eh, haavatav majandus. kui me nüüd räägime eh, võlgadest, siis on olemas mitmesugused otsused, mida on tehtud, aga neid eh, ei ole rakendatud, nii et, et võib-olla me peaksime leidma eh, paindlikuma lahendusviisi otsuste elluviimiseks. mis puudutab eh, konkurentsivõimet, siis Euroopa Liit on üsna mm, kehvasti tegutsenud me teame jälle seda, et on tehtud otsuseid, mida ei ole lahendatud, eh, mida ei ole ellu viidud. eile oli meil väga huvitav arutelu ja tegelikult on olemas reformid, mis ei maksa mitte midagi, need tuleb eh, riikide tasemel eh, läbi viia. aga struktuuri, siis on need struktuurireformid, mis maksavad midagi et tegelikult me peame tegema vahet selle vahel, mida me saame teha rahata, mida me saame teha rahaga ning eh, me peame koondama oma tähelepanu sellele, mis aitab majandust selleks, et eh, kodanikud näeksid, et eh, kriisist tullakse välja. siis mõtleme ka nendele muutustele lõpuks, mis nõuavad muudatusi aluslepingutes loomulikult, kui räägitakse rahandusministritega, siis teema all on äh, rahastamine. me peaksime vaatama, milline on meie äh, fiskaalkapatsiteet, mida me võime saavutada selle rahaga, mis meil on. Äh, see on võtmeküsimus. kahjuks vastused, tähendab vastused küsimustele olid üsna pettust valmistavad augusti lõpus me kohtume ekspertidega, ma arvan, et meil on eh, vaja eh, aru saada, mida teha selleks, et eh, vähem oleks ohtu. ja augusti lõpus me räägime sellel olulisel teemal. ei ole ju mingisugune saladus, et kolleegid Econist on vastu töötuse, töötusega võitlemise skeemile, aga see on seotud väga tõsiselt liikmesriikide tööturgudega. see on seotud eh, selle eaga, millal inimesed lähevad pensionile, millised pensionid nad saavad. see on väga tõsine koorem, see on väga tõsine ka poliitiline koorem ja e, tegelikult e, euroala kriis ja üldse Euroopa kriis on e, süsteemse iseloomuga. ja kui me tegeleme kriisiga ainult ühel maal, siis, siis sellest ei aita, sellepärast et ühe riigi töötud lähevad teise maa tööturule, põhjustades seal kriisi nii et, et tegelikult on vaja, et ka väljaspool eurotsooni olevad riigid saaksid eh, osaleda selles eh, fiskaalvõimekuses. ja praegusel hetkel eh, me valmistame ette selliseid dokumente, mis võimaldaksid väljapoole euroala jäävatel riikidel osaleda euroalas oma panustega ning me räägime ka eh, kogu selle protsessi juhtimisest. aitäh! suur tänu! Paul Tang, palun! väga hea, et meil selline arvamuste vahetus toimub, ka variraportööridega oleme kohtunud seda teemat, et seda teemat arutada tegemist on väga olulise küsimusega selleks, et äh, euroala stabiliseerida, aga tegelikult äh, on see veelgi tähtsam, sest äh, me näitame valgust euro, Euroopa Parlamendile, Euroopa eelarvele. seega peame me Äh, vaatama ka nendesse vald-, neid valdkondi, mida ei ole, millesse ei ole varem süübitud ja ma arvan, et see äh, raport äh, panustab just sellest aspektist. meil on vaja tegeleda vastutuse selge jagamisega, me peame teadma, kes vastutab mille eest, eelarve eeskirjad ja eelarvevõimekus, nende omavahelised suhted on keerulised, meil on riiklikud äh, eelarvepoliitikad, euroala eelarvevõimekus ja siit tõusetub küsimus, kuidas Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid sellega tegelevad, sest see on väga oluline, valitsuste struktuur on oluline, me oleme näinud, et eeskirju ei järgita mitte alati ja põhjus selleks on see, et riiklikud valitsused ja parla-, parlamendid ei leia, et need oleksid nende eeskirjad ja nende, nende äh, poliitikad, seega peavad ka äh, liikmesriigid rohkem vastutust võtma. ning järgmiseks oluline on ka euroala fiskaalvõimekuse ja Euroopa Liidu eelarve vaheline side. see on oluline nii Euroopa Liidu eelarve kui demokraatliku kontrolli põhimõtte järgimise jaoks loodan, et äh, muudatusettepanek neli kaks viis aitab näidata, kuidas neid kahte aspekti saaks omavahel lähendada. me peame ju leidma mingisugused selged vastused ja loodetavasti see raport aitab meil seda teha. muidugi, mis puudutab eelarvet, siis äh, vajavad siin mitmed aspektid, aspektid selgust, omavahendite küsimus parlamendis see on seotud Euroopa eelarvepoliitiliste küsimustega. poliitilised probleemid ei ole sinu siinkohal vajalikud, neid aitab, neid saaks vältida. lähenemine aitaks intensiivistada struktuurireforme, see on seotud ka finantsvõimekusega, aga see läheb tegelikult kaugemale. kolmandaks selleks, et äh, saavutada lähenemist, on vaja investeeringuid, investeeringuid on Euroopal praegu vajaka, oleme loonud mitmeid äh, instrumente, Junckeri fond näiteks, kuigi ütleb kõneleja, ei tohi sedasi seda enam nimetada. Euroopal on vaja rohkem investeeringuid, sest ainult see aitab äh, tagada lähenemise ja investeeringuid on vaja nii erasektoris kui avalikus sektoris, ja lood-, ootan huviga edasisi arutelusid, aitäh. La parole est maintenant à monsieur Colmel. nüüd saab sõna härra Kölmel. aga ta on lahkunud. proua Pirko Ronen-Lernen on siin. Thank you, Mr Chairman. I would like to suur tänu alustaksin üldisest märkusest. mind ei üllata see, et eh, järjest populaarsemaks muutub idee Euroopa rahandusministeeriumist. see on tegelikult tüüpiline Euroopa vastus, ükstaskõik millise kriisiga ka tegemist ei ole. probleem majandusjuhtimisega Euroopas ei ole mitte institutsioonide puuduses vaid hoopis reeglite elluviimises. E, on selline reegel et, et kolme e, protsendi alla peab jääma eelarve defitsiit, aga seda on aastate viisi rikutud see lepingu, see reegel oli pandud kirja juba Maastrichti e, lepingusse aga ma ei pea teile ütlema, millised riigid on seda rikkunud ja tegelikult ei ole peaaegu ühtegi riiki, kes oleks neid kahte reeglit ellu viinud ja niisugused asjad peavad muutuma. mina soovitaksin minna tagasi Maastrichti lepingu vaimu juurde. seal on selged reeglid ning liikmesriikide suhtes on vaja rakendada äh, Eh, sanktsioone, kui nad ei täida neid reegleid. ja ei, ei tohi sundida riike eh, vastu oma tahtmist jääma eurotsooni, sest kui on riigid, kes ei taha oma suveräänsusest loobuda teatud määral, siis nendel peab olema võimalus Eurotsoonist äh, lahkuda. ja seda peab tegema Euroopa Keskpanga ja komisjoni juhtimisel. aitäh. ja nüüd äh, annaksin sõna äh, <clears throat> iseendale, sellepärast et ma olen ALDE fraktsiooni variraportöör me peame näitama, et euroala on tõesti avalik hüve, Euroopa avalik hüve. kõik liikmesriigid Euroopa Liidus öö, äh, omavad võimalust euroalaga liituda. ma arvan, et öö, mm, meil on olemas ka stabiilsus- ja majanduskasvu pakt Äh, mis võimaldab meil kontrollida, et äh, kõik liikmesriigid esitavad oma raamatupidamise aruanded ja kinnitused äh, heas usus, nii et, et meil on tõesti vaja hoolitseda selle eest, et sellise, selline info oleks riigiti arusaadavam, selgem. praegu on need meetodid väga mitmekesised ja niimoodi edasi minna ei saa näiteks kui äh, välja, kui näiteks näidata, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid arvustavad välja, palju nad eelarvesse maksavad, siis metoodika on täiesti erinev. nii et, et meil oleks vaja selliste reeglite lähenemist äh, Äh, sellist koodeksit, äh, mis äh, paneks paika mingid ühtsed põhimõtted. loomulikult on vaja ka teatud paindlikkust, me ei saa liikmesriikidele kõike ette kirjutada, aga oleks vaja paika panna teatud olulised punktid, nii et, et järk-järgult need liikmesriikide seadused hakkaksid üksteisele lähenema selles vallas. näiteks mis puudutab tootlikkust või tööjõukulusid, siis samuti vanaduspensione, äh, siis ma arvan, et siin meil oleks vaja selget pilti olukorrast igas liikmesriigis ning meie eesmärgiks peaks olema lähendada äh, võimalikult palju äh, seda seadusandlust selles vallas. töötajate mobiilsus ning see sotsiaalkaitse, mis neile on tagatud, on samuti üks punkt, kus meil on vaja lähenemist maksustamisküsimused, selles vallas on toimunud suuri edusamme. milline maksumäär näiteks ettevõtete tulumaksu osas me teame, et väga paljud äh, ettevõtted ja eriti suured hargmaised ettevõtted optimeerivad oma makse ja seda just nimelt sellepärast, et Euroopa Liidu liikmesriikides on väga palju erikordi, äh, eri maksustamisalaseid eelotsuseid ja niimoodi on tekkinud äh, teatud konkurents liikmesriikide vahel ja see loomulikult töötab vastu harmoniseerimisele maksustamise vallas nii et, et üks suurem, suurem läbipaistvus peaks sellele kahetsusväärsele äh, käitumisele lõpu tegema. Äh, ma leian ka, et see, kuidas me rahastame sotsiaalkaitset, vajab kaalumist, kas me sotsiaalkindlustust rahastame äh, endiselt tööjõu maksustamise läbi või oleks äkki vaja tarbimist maksustada hoopis Äh, tootmise ja tööjõu maksustamine tegelikult suurendab ju tootmiskulusid ja see annab oma panuse ka tööpuuduse kasvule. arendus- ja teadustegevus on samuti väga oluline, ma arvan, et siin peame olema äärmiselt solidaarsed ja loomulikult investeeringud infrastruktuuri on samuti oluline teema tahaksin rõhutada, kui oluline on kaasata sotsiaalpartnerid ja võib-olla peaks majandus- ja äh, sotsiaalministrite nõukogult paluma, et nad äh, looksid sellise euroala äh, liikmetest koosneva rühma, kus kaalutaks euroala tulevikku mitte ainult majanduslikust ja rahalisest aspektist, vaid ka sotsiaalsest aspektist ning et sotsiaalsed partnerid äh, siis euroaladelt äh, saaksid äh, oma seisukohti, oma ootusi, lootusi äh, väljendada ja toimuks tõesti tõeline arutelu sotsiaalpartneritega, et ka sotsiaalpartnerid tunneksid ennast euroala juhtimise parandamises osalistena. ja nüüd annan sõna härra Duranšile, keda pole kohal, proua Nii Riada. Monsieur de Massy härra Demasi. aitäh, äh, esimees, aitäh raportööridele tehtud töö eest. kõigepealt tahaksin ma öelda, et äh, mul on äh, ma olen veendunud, et meil euroalas on endiselt asümmeetrilised šokid ja need jätkuvad. Ehm, kriisi alguses me nägime, et meie inflatsioonimäärad liikmesriigites olid väga erinevad ja seetõttu äh, Äh, olid ka intressimäärad äh, erinevad äh, ning kui me oleksime tahtnud hindu lähendada, siis meil oleks olnud vaja maksu, makromajanduse stabilisaatoreid. ja samuti tundub meile, et see analüüs, millega Äh, euroala kriisis süüdistatakse liiga suurt avaliku sektori võlga. see ei ole õige, sest me nägime, et näiteks Iirimaal oli just erasektori võlg see, mis oli öö, äh, otsustavaks, nii et, et äh, kui me räägime, et me peame eelarvepoliitikat karmistama, siis tekib küsimus, et kes selle bilansi katab, kas liikmesriigid vähendavad eelarve puudujärki või seda teevad eramajapidamised. nii et, et Äh, me peame arvestama siin makromajanduse toimimisega, aga äh, meil siin euroalas on ühtne rahanduspoliitika äh, ja me tahame ka eelarvepoliitikat, maksupoliitikat kaasata ja sellisel juhul on koorem alati sissetulekutel ja seetõttu meie ei toeta selliseid struktuurireforme, mis erasektori nõudlust vähendavad, me leiame, et see on vahendite raiskamine Äh, äh, seda just riikides, ähm, kus me selle läbi erasektori nõudlust vähendame, seades äh, ohtu palgad, pensioneid, nii et mingit olulist makromajanduslikku mõnu, mõju sellel ei ole ja poliitiliselt saadab see valesid signaale teiseks me leiame, et meil on vaja avaliku sektori investeeringuid ja näiteks selliste riikide puhul nagu Kreeka äh, Äh, kus äh, toote ühiku äh, hind on vähendatud, on see, et turge ei ole rääkinud ja mulle ei meeldi see termin konkurents, aga konkurents ei ole ainult alati hinnatasemel. asi ei ole alati selles, et palgad on madalad, oluline on ka produktiivsus ning produktiivsuseks on vaja investeeringuid ja ma arvan, et siin ei saaks liikmesriikide tasandil piiranguid leevendada me peame hoolitsema selle eest, et äh, liikmesriigid vähemalt stabiilsus- ja majanduskasvu paktis äh, kinni, äh, kirja pandust kinni peetaksid kolmandaks leiame me, et makromajanduslike tasakaalunihete menetlus peaks olema süma-, sümmeetriline, nii et, et isegi pideva ülejäägiga eelarved peaks, ülejäägiga riigid peaksid oma poliitikat korrigeerima Äh, sest et äh, meil ei ole vaja massiivseid ülekandeid teha, parim viis äh, tasakaalunihete kõrvaldamiseks on tegeleda ka ülejäägis oleva eelarvega riikidega, varasemal ajal seda ei ole tehtud Äh, ja sellega peaks arvestama äh, siis, äh, kui alustatakse menetlust seoses makromajanduslike tasakaalu nimetega. ja kui me tahame Euroopa Liidu tasandil ähm, tööpuudust vähendada, siis meil on vaja poliitikat, mis on suunatud täistööhõivele, see tähendab, et meil on jällegi vaja avalikke sektori investeerimisprogramme, eriti neid, mis on suunatud noorsootööpuuduse lahendamisele Euroopas, aitäh! aitäh! härra Marakall järgmisena. Yo creo que estamos, bueno, llegando al final de la primera etapa. suur tänu. tundub, et selle raporti eh, esimese, esimene etapp on lõppemas ja tundub, et oleme kõik, meil kõigil on veel hing sees, see on väga hea. raportöörid on teinud väga väärtuslikku tööd. Nende töö on olnud väga paljulubav ja mul on väga hea meel, et meil on olnud võimalus ka töötada selle raamistiku kallal ja nüüd saame äh, hakata otsustama muudatusettepanekute üle. on mitmeid rahastamisega seotud olulisi aspekte ja me ei räägi siin ainult parlamendist, eile saime ka nõukogust heakskiidu, olgugi et see ei olnud lõplik, aga mõte on ju tegelikult olemas ning äh, nüüd on see kaasatud ka töökavasse kõikides institutsioonides ja ma arvan, et see on oluline. meil oli võimalus äh, kõneleda härra Montiga ja kuulda tema realistlikest visioonidest. ma arvan, et omavahendite olukord äh, peaks andma meile optimismi, aga me võiksime eilse sessiooni põhjal liiku-, liikuda edasi kolme punktiga. võib-olla tuleks lõpetada kasinuspoliitika võib-olla peaksime aru saama, et selline poliitika ei toimi enam ning sellest saadav mõju on nüüd ainult negatiivne, see on ju selge. raporti eilne kohtumine on näidanud ka seda, et räägitakse avaliku sektori investeeringutest ja see peaks äh, olema üks äh, olulisemaid teemasid ka raportis, avalikud investeeringud ning samuti uued äh, fiskaalvõimalused äh, tavaliste omavahendite tagatisega, äh, tava, tagatiste kasutamine, see on võimalik, kui me ei muuda olemasolevaid eelarveridu. Need mõtted ei ole mitte ainult muudatusettepanekutes, vaid eilses IMF-i aruandes Äh, nagu mainiti ka eile ja täna, on see punkt seal selgelt välja toodud. me peaksime nüüd rääkima selle üle, kui palju anda raportis ruumi sellele kolmandale võimalikule teele. ja peame rääkima noorte tööpuudusest Euroopas härra Monti rääkis täna hommikul ka avalikest vahenditest kuhu investeerida, mida prioritiseerida. ja eda-, järgmistel nädalatel peaksime oma aruteludes ka sellele keskenduma, samuti julgeoleku aspektid äh, on välja toodud, see on võib-olla Euroopa avaliku hüve lihtsaim näide, aga me peame ka rääkima kliimamuutustest, sotsiaalsest ühtekuuluvusest, haridusest, koolitusest, tööhõivest meil on äh, tulemas suvepuhkus, suvel saame mõelda ning sügisel äh, uue hooga tööle asuda, aitäh! Thank you very much uh,, Mr Chairman um.... suur tänu! tahaksin loota, et kui me nendel teemadel arutleme, on need õiglased ja avatud arutelud ja me jätame oma poliitilised mantrad aruteludest kõrvale, kui inimesed ütlevad, et tegeleme struktuuriliste reformidega, Äh, tugevdame konkurentsi ja siis saab kõik korda. no kuulge, ärme lollita ennast, tegelikult ei ole asi ju nii, me peame seda avatult arutama. arvan, et raportöörid on andnud väga hea panuse selleks, et äh, tuua välja kolm erinevat sammast, kui me räägime euroala sisesest lähenemisest, siis muidugi peame me rääkima reformidest ja struktuurilisest reformidest muidugi, aga samuti tuleb rääkida sellest, miks ei tehta selliseid äh, reforme praegu sümmeetriliselt, miks ülejäägiga riike ei kohelda samamoodi kui neid riike, kellel on eelarve puudujääk. kui me tahame lähenemist, siis tuleb lähendada mõlemat poolt, muidu ei toimu ju mingit lähenemist. kui me räägime sümmeetrilistest šokkidest, me teame, et siin on oluline tegur investeeringud, pangandusliit tuleb lõpule viia, see härra Tisselblom rääkis sellest ka eile, aga me ei saa teha nägu, et see on lihtne ülesanne pangandusliidu lõpuleviimine, selle raames räägime ka sellest, et meil on vaja Euroopa hoiuste tagatise kava, see ei ole samuti lihtne ülesanne, nii et me ei saa teha nägu, et pangandusliiduga oleme peaaegu lõpule jõudnud. ja siinkohal tulevad mängu ka asümmeetrilised šokid ja siin me peame lähenema sellele küsimusele õiglaselt, me teame, et rahanduspoliitikaga ei saa siin midagi korda saata ka fiskaalpoliitika ei saa panust anda, ka erasektor ei saa üksinda kõiki neid riske maandada. see aga tähendab, et meil peab olema mingisugune vahend ja seda ei saa teha tingimuslikult. kui me räägime sellisest mustade päevade fondist, siis äh, võtame korraks aja maha ja räägime muidugi ka struktuurilistest reformidest. kui me seda teeme, siis me taome sama haamriga ainult sama naela, aga mõnikord ei ole probleem mitte naelas, vaid haamris, mida kasutatakse. seega tuleb tuua esile positiivsed mustade päevade fondi aspektid. ja muidugi moraalsed ohud, kuidas eh, panustada sellesse mustade päevade fondi. me oleme püüdnud eristada erinevaid eh, allikaid, tsükliline panus et oleks tagatud, et fondil oleks alati raha saadaval. muidugi muudatusettepanekutes võib äh, välja tuua stiimuleid, kuidas äh, motiveerida panuseid tegema, kuidas äh, makromajandusliku tasakaalustamatusega tegeleda, võib välja mõelda nutikaid viise, kuidas selliseid panuseid sellisesse fondi teha ma arvan, et äh, me oleme ka proovinud seda muudatusettepanekutes teha, samuti on meil kaitseklausel, kui me näeme, et mõned riigid saavad sellest liiga palju kasu, äh, ka need on sisse toodud, nii et moraalsete ohtudega saab samuti tegeleda, aga me ei tohi teha nägu, et ainult struktuuriliste reformidega saab äh, kõike saavutada. ja ma olen väsinud selle mõtte kordamisest aga samas on oluline ala, et meil oleks olemas fiskaalvõimekus ja kui meil on sellised vahendid välja töötatud, siis on võimalik äh, liikuda lähenemise poole, me saame, saaksime hakkama sümmeetriliste ja asümmeetriliste šokkidega ja just sellele me peaksimegi oma arutelus keskenduma, peame unustama oma poliitilised vaated ja otsima ühist intelligentset lahendust ja mis kõige olulisem, me peame seda arutelu pidama ka riiklikul tasandil. ma ei, mina isiklikult ei usalda neid suuri konverentse, mille me siin Brüsselis korraldame, siin ainult räägitakse, sõnad jäävad sõnadeks, see arutelu tuleb viia riiklikesse parlamentidesse ja sellele seal rohkem tähelepanu pöörata, muidu jääbki see arutelu ainult teoreetiliseks. aga see teema on selleks liiga oluline, aitäh! Um, suur tänu, väga head punktid järgmine kõneleja. suur tänu, teen väga lühidalt. härra Sanne eh,, olen nõus kaasraportööridega ja sellega, mida öeldi variraportööride eh, kohtumisel mina tegelikult ei ole nõus selle mm, usaldusega, mida antud instrumenti puhul üles näidatakse, et see muudab täiesti kogu olukorda. ma ei usu, et me eritame niimoodi üles Eurotsooni fiskaalvõimekust. ma olen täiesti kindel, et niisugune instrument ei lahenda Eh, eh, neid, seda tasakaalustamatust makroökonoomilisel tasemel, mis on põhjustatud ühisest rahast. ma arvan, et me praegusel hetkel eh, ignoreerime seda, mida me oleme näinud viimastel aastatel ühise raha vallas väga sageli eh, räägitakse süsteemidest, mis ei peaks olema permanentsed. Eh, ma arvan, et peaksid olema võimalikud ülekanded, kui me tahame, mm, et eh, et Eurotsoon toimiks. jälle kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on Eurotsooni suurtes riikides tulemas valimised ja mm, selleks, et äh, Eurotsoon muutuks äh, äh, stabiilsemaks, peab näiteks Saksamaa jälle üle kandma sada kakskümmend, kakssada miljonit ja nii edasi. kui me vaatame, kui me vaatame endist Ida-Saksamaa osa, siis E, nendele on kantud üle raha Lääne-Saksamaalt. aga ma ei usu, et niisuguste instrumentidega me saaksime Eurotsooni tööle panna. nüüd veel murettekitavad valdkonnad. Euroopa stabiilsusmehhanismi institutsionaliseerimine et sellest tuleb Euroopa eh, valuutafond, ma arvan, et see on ohtlik. sellepärast, et Troika püüab lahendada eh, probleeme, mis on Euroopa eh, Eurotsooni ja IMF-i vahel ja tegelikult IMF, nagu me näeme, on tekitanud probleeme Eh, teatud riikidele. ja, ja kui me kasutame samasugust lähenemist, siis see teeb mind väga murelikuks. eurotsoonil on vaja midagi, mis on suhteliselt lihtne. ja ma arvan, et varem või hiljem peame me sellest rääkima. nimelt, et eh, erinevate eh, riikide valuutavahetuskursid oleksid paindlikud. sellepärast, et äh, Maastrichti, Maastrichtis pandi paika niisugused piirid, mis ei põhine äh, majandusanalüüsil ja tänapäeval äh, on meil vaja avalikku investeeringute plaani, meil on vaja eh, investeeringuid haridusse, infrastruktuuri ja tänapäeval need Maastrichti pakti eh, reeglid on muutunud absurdseks. nii et varem või hiljem me peame hakkama sellel teemal rääkima uh.... suur tänu. kas meil on siin järgmine kõneleja? nii et nüüd me alustame e, avatud mikrofoniga. härra Ökmark, suur tänu. mulle tundub, et e, esim-, õige fookus oleks vältida igasugusteid öö, e, kriise, nende allikaid, selleks, et me saaksime rääkida tõsistest asjadest et me ei räägiks mitte rahapuudusest, vaid et me räägime sellest, et meil puudub konkurentsivõime. ja ma pean ütlema, et kui me vaatame Euroopa majanduse probleeme, siis meil on kümme kuni viisteist protsenti kõrgem maksukoormus kui ükstaskõik kus mujal ja see teeb tõsiselt haiget ja see tõsiselt hävitab investeeringute kliima. Te teate, et eh, otsesed investeeringu, välisinvesteeringud eh, kaovad ja me peame sellega tegelema. kuidas oleks võimalik suurendada avalikke investeeringuid eh, avalike eelarvete kaudu? aga ma ütlen teile, et Euroopa Liidus on eelarvevõimekus. vaadake liikmesriikide eelarveid aga probleem on see, et paljud riigid eh, on eh, kasutanud majandus või seda eh, kasvustabiilsuspakti arvates, et miinus kolm on see õige piir, vaid me, nad on unustanud selle, et see on see viimane piir, kuhu võib laskuda. ja sellepärast ja ma pean ütlema, et vaevalt me suudame lahendada Euroopa majandusprobleeme eh, uute institutsioonidega, me peame hakkama saama nende institutsioonidega, mis on, meil on neid juba piisavalt. ja me peame kinni pidama eh, stabiilsuskasvupaktist. suur tänu Ayer el ministro Casimir eh... Kardi Sõbal, palun. aitäh. eile öeldi, et kui me räägime fiskaalvõimekusest, siis tuleb esmalt rääkida instrumentidest ja siis äh, alles sellest, kuidas neid rahastada. osaliselt olen ma sellega nõus aga tõesti, me peame kõigepealt äh, määratlema, millist, kuidas me soovime neid raha, rahastada ja me ei saa selle teemaga edasi minna enne, kui me hakkame mõtlema, kuidas neid instrumente rahastada, vastasel juhul liigume mõnest aspektist äh, kiiresti edasi, äh, lausa utoopiliselt, aga siis, kui jutt läheb rahale, kukub kogu seni saavutatu kokku see raport, millest me räägime, ma arvan, et siin tuleb välja tuua me peame otsustama, et kui me soovime, et Euroopa Liidu eelarve äh, toimiks üle kogu liidu, siis see peab olema väljaspool mitmeaastast finantsraamistikku samuti tuleb arvestada assigneeringutega, vastasel juhul äh, me jõuame äh, ülemmäärani ja me ei räägi enam äh, probleemidest, mis kaasnevad selle kolmeprotsendise, kolme protsendi eeskirjaga ja kui me soovime instrumentide, instrumente rahastada Euroopa Liidu eelarvest, mis on niigi raskustes kõikide eelarveridade täitmisega euroala tarbeks, siis tekib meil tõsiseid probleeme, see oli nüüd äh, eelarve vaatepunktist äh, majandus- äh, ja rahanduskomisjoni esindaja rääkis teistest probleemidest ja müütidest, kui me täidame näiteks eeskirju, Maastrichti lepingus mis on Maastrichti lepingus välja toodud, siis me arvame, et meie riigis on kõik hästi, aga nii see ei ole. aastal kaks tuhat kuus täitis äh, Hispaania kõik Maastrichti lepingus äh, äh, toodud e-, eeskirjad meil ei olnud siis riigivõlga, meil oli ülejääk, aga täna me ei saa midagi sellist väita. teiseks struktuurireformid iga kord, kui ma räägin, et keegi kuuleb struktuurireformidest, siis tulevad mul külmavärinad peale, aga sest äh, see on juba, sellest me oleme ammu rääkinud, aga keegi ei too otseselt välja struktuurireforme, millest nad räägivad. räägitakse eesmärkidest, nende täitmisest, aga millistest struktuurireformidest me tegelikult räägime? ja mõnel juhul on tegemist liiga paljude struktuurireformidega, aga mis on nende eesmärki ja millist refo-, milliseid reforme me tegelikult soovime. aastat kaks tuhat kaheksa on, oleme ku-, kaheksa aastat kriisis olnud, oleme püüdnud leida erinevaid lahendusi, aga need ei ole õnnestunud, meil on õnnestunud majandust natukene taastada, aga meil on vaja, aga seda tehes oleme me tekitanud palju rohkem ebavõrdsust, kui meil oli aastal kaks tuhat kaheksa, seega me peame viimase kahe aasta poliitikat kõik läbi vaatama, see ei ole mingisugune müüt ega mantra, me peame lihtsalt äh, arvestama oma poliitikate tagajärgedega. aitäh! Rosati. härra Rosati, palun! suur tänu, esimees! Äh, raportis on ära toodud kolm põhjust äh, fiskaalvõimekuse osas euroalal. asümmeetrilised šokid on esimeseks nendest. kui Äh, euroala ühte liikmesriiki puudutav asümmeetriline šokk, siis äh, Rahandusliidu taustal oli see, et see riik peaks saama reageerida äh, fiskaalpoliitikaga selle šoki suhtes, mitte rahapoliitikaga, sest see on ühine aga kui me vaatame, millised on olnud need asümmeetrilised šokid ja mõne, liitun nendega, kes on öelnud, et neid ei ole väga palju olnud eh, ja seda ei saa segi ajada teiste teemadega, aga kui vaadata asümmeetrilisi šokke euroalal, siis me näeme, et need puudutasid riike, kus ei olnud fiskaalala algusest peale riigid, kus oli äh, alla kolme protsendine eelarve puudujääk, kes põhimõtteliselt kulutusi ei suutnud saavutada ja samas oli neil väga suur riigivõlg. jah, loomulikult äh, otsisid nad muid vahendeid, fiskaalvõimekust võib-olla, aga kriisi põhjus nendes riikides oli äh, just, tulenes just fiskaalala puudumatus ja nendest reeglitest, mis puudutavad eelarve defi-, puudujääki ja kui me hüppame kohe üle fiskaalvõimekusse, siis me unustame, mis on need algpõhjused kriisi puhul. ja isegi, kui see fiskaalvõimekus luua, siis tekib olukord, kus need riigid, kes varem reegleid ei jälginud, jätkavad sellise tegevusega ka tulevikus. ja mis mõte sellel on? et meil on fiskaalvõimekus, mis ühepoolselt muudetakse nendes riikides äh, lihtsalt äh, muuks, kui reeglitest kinni ei peeta, seda asümmeetriliste šokkide kohta. teiseks, äh, motivatsioon struktuurireformideks, siin ma näen tõsist probleemi moraalseks ohuks mis põhjendused on need, kui on olemas motivatsioon liikmesriikide puhul struktuurireforme ellu viia, mis seisavad selle liikmesriigi huvides? me satume olukorda, kus liikmesriigid lihtsalt ootavad ära, kuna nad saavad raha selleks, et midagi teha, mis on neile endale vajalik. kuidas me seda teemat käsitleme, kuidas me selle suhtumisega tegeleme Eh, kus eh, on motivatsioon viivitada selle asemel, et reforme ellu viia. ja kolmas argument, eh, töökindlustus, kui meil on kõrge töötusmäär, siis kahel põhjusel, esiteks kas tsüklilistel põhjustel, et on lihtsalt majanduslangus, aga sellisel juhul jällegi tuleme tagasi fiskaalpoliitika, poliitika juurde, on vaja vajalikku mänguruumi selleks, et sisenõudlusega toime tulla, kui aga seda võimalust ei ole, kuna riigivõlg on liiga suur, siis lahenduseks loomulikult ei ole mitte fiskaalvõimekus, vaid see, et äh, fiskaalvaldkonnas asjad korda ajada. ja teine põhjus töötusele võib olla ka struktuuriline tööturg on lihtsalt niivõrd piiratud ja korraldatud sellisel viisil, et riigil on äh, pidev äh, kõrge tööpuudus ja selle ravi on tööturu äh, reformimine, et muuta seda paindlikumaks. ja, ja see on see mantra, me, mida meie arvates on vaja veel siin korralda, korrata ja pöördukse nende poole, kes on väga entusiastlikud fiskaalvõimekuse osas euroalal. ma ei ole põhimõtteliselt selle vastu, aga ma leian, et meie kohustus on eelkõige kontrollida, miks ei ole kinni peetud äh, fiskaalnõuetest ja järgmiseks, mis on selle liikmesriigi võimetuse või tahte põhjuseks äh, neid äh, reegleid järgida ja alles pärast seda kui me näeme, et on vaja veel midagi, isegi kui neil on kolm, neli, viis äh, äh, protsenti mänguruumi eelarves ja vaatamata sellele on ikkagi asümmeetriline šokk, alles seejärel võiksime vaadata äh, fiskaalvõimekuse võimalust, aga ka teisi lahendusi näiteks äh, erariski jagamine, mida siin üldsegi ei arutatud, kapitalitulu liit ja pangandusliit, me oleme viidanud USA majandusele, esimees palub lõpetada ja, ja mujal on see kuuskümmend protsenti võib-olla see ulatus, ma lõpetan. härra Levandovski, palun. ma ei tahaks lihtsalt korrata äh, seda äh, üldist teadmiste kogu, aga siin on teatud äh, arusaam kogu selle fiskaalvõimekuse taustal, see eeldus, et ei ole lihtsalt võimalik äh, kokkulepitud reeglite jälgimist jõustada euroalas ja teiseks, et liikmesriigid ei suuda või julged piisavalt julged, et ellu viia neid struktuurireforme, mis on selleks mantraks. tööjõuturu reform. ja Brüsselit võib süüdistada diktaatorluses või siis oodata seda fiskaalset motivatsiooni, mis ähm, fiskaalvõimekuse osas kohale jõuab. mina ei ole väsinud struktuurireformide mantrast kui konvergents on kahepoolne lähenemine, siis lähtepunkt on oluline, kas tegemist on halva tegutsemisega, see võrdluspunkt või siis on tegemist heategevusega, kas härra Schröder valmistab Saksamaad ette konkurentsivõime osas või riigi puhul, kes lihtsalt hoidub või kes ei ole valmis poliitilist hinda maksma struktuurireformide eest. kui see on see eeldus, Äh, selle finantsvõimekuse taustal euroalal, siis see tähendab, et äh, see moraalne oht on vältimatu, kui me loome seda tüüpi fiskaalse motivatsiooni reformideks, mis on äh, globaliseerumisega seoses ähm, vajalikud, aga mis ei ole kindlasti väga positiivne sõna. aitäh, enne kui annan sõna raportööridele tahtsin ma tegelikult vastata härra Höökmargile, aga ta on lahkunud. jah, loomulikult on äh, vahe sees, kas olla osa rahaliidus või mitte ja riigil, kes ei ole rahaliidus, on äh, muid vahendeid, ehk siis äh, vahetuskurss, näiteks Rootsi, Poola puhul, aga see ei kehti euroala riikide kohta. ja IMF-i uurimuses on väga selgelt minu arvates öeldud, et ähm, et see esialgne lähenemine selle sammu osas luua majandus- ja rahaliit puudutas seda, et võib-olla, võiks olla rahapoliitika, mis käsitleb Euroopa Liidu äh, šokke ja fiskaalpoliitika siis äh, riiklikul tasandil asümmeetriliste šokkide puhul. aga nüüd me näeme, et siin on teatud äh, vastuolulisi väiteid, et ühed, ühest küljest on tõsine kriitika rahapoliitika suhtes, et see on piiratud ja, või mõned ütlevad, et on isegi läinud liiga kaugele ja tegemist on siis olukorraga, mida esialgu arvesse ei võetud, et me näeme seda, kus rahapoliitika iseenesest suudaks sümmeetriliste šokkidega toime tulla, siin on teatud piirangud ja järgmiseks on meil probleem, mis puudutab fiskaalpoliitika piiranguid riiklikul tasandil. ükskõik, kuidas me seda defineerime, aga siinjuures on selge, et siin on ähm, tõsiseid piiranguid ähm, fiskaalpoliitikas asümmeetrilise šokiga toimetulemiseks ja loomulikult ei ole, puudub ka see vahetuskursi äh, võimalus ja raske on väita, et ei oleks vähemalt ähm, ideaalse mudeli puhul vajadust vahendi järele, sest hetkel meil mingisuguseid vahendeid ei ole. on piiratud rahapoliitika, äh, fiskaalpoliitika, mis on piiratud, juhul kui te ei väida, et oleks, äh, võiks rikkuda stabiilsus- ja majanduskasvupakti, siis meil mingit erilist vahendit ei ole ja see on üsnagi selge ja väga keeruline on küsimuse alla saada seda põhimõtet. jah, loomulikult tuleb arvesse võtta ka poliitilisi raskusi, üleminekuid ja see on raportis leidnud kajastust ja ja seal on ära toodud ka see, kuidas on võimalik järk-järguliselt läheneda, lähtudes olemasolevast eelarvest, hakata looma piiratud fiskaalvõimekust ja sellest lähtuvalt edasi liikuda ja Heider juba viitas sellele, nii et ma seda pikalt ei pea kajastama. aga ma arvan, et kahjuks nagu Bass ütles, siis see pöörang ideoloogilise arutelu vältimiseks ei ole leidnud järgimist teiste poolt, aga mina igal juhul julgustaksin raportööre pragmaatilisele konstruktiivsele lähenemisele, sest kui me soovime seda raportit kasutada selleks, et äh, vastu astuda majanduspoliitika põhiideoloogiale, siis ei jõua me mitte kuhugi, aga selles osas IMF-i uurimus on äh, tõesti väga kasulik ja teen ettepaneku, et kõik seda tähelepanelikult äh, loeksid ja ma pean kahjuks lahkuma, seega annan juhatamise üle ja raportöörid saavad ainult sõna, kes esimesena, võin juba sõna anda, Pervanš, palun. Euh, aitäh, kuna meid siin hilisel tunnil enam väga palju ei ole, teen kiiresti. Ähm, äh, enne kui hakkaksin üksikasjalikult ühele või teisele vastama, tahaksin öelda midagi, mis mind hämmastab mitte keegi ei saa eirata seda, et praegu on pingeline hetk ja Euroopa suhtes on väga suured kõhklused. ning just sellistel hetkedel on Euroopa tavaliselt edasi liikunud. pangandusliit näiteks sündis just nimelt seetõttu, et me olime kriisis Äh, ning äh, täna on äh, see kriis vaibumas, kui me vaatame investeeringute taset meie majanduses, kui me vaatame lähenemise puudumist majanduste vahel või seda šokki, mida meie lähenemisele põhjustas Suurbritannia referendumi tulemused. nii et ma saan, ma arvan, et me võime öelda, et me oleme kriisis. nii et, et ei saa öelda, et ei ole vaja enam midagi teha. vastupidi, me peame ära kasutama seda võimalust ja edasi liikuma ning äh, minema just selles suunas, kuhu peame minema ja kuhu me minna ei taha või ei ole tahtnud juba aastaid minna Äh, nii et, et äh, äh, me, see kõik on sarnaselt kirjas ka IMF-i dokumendis. nüüd struktuurireformid ja see moraalne oht. ausalt öelda, näiteks mis huvi on sellisel riigil nagu Portugal või Kreeka reforme mitte läbi viia, et siis äh, olla äh, troika mandaadi all Äh, kus suveräänsus on täiesti piiratud ning manööverdamisruum on samuti väga piiratud. ma arvan, et sellist soovi ei ole. ning äh, asi ei ole mitte moraalse ohu tõttu, et nad ei ole reeglitest kinni pidanud, vaid lihtsalt sellepärast, et, et reeglid ei arvestanud maja, Euroopa ma riikide majanduste mitmekesisusega ja teisalt nad ei arvestanud ka selle dünaamikaga, mida euro olemasolu tekitas. selline on tegelikkus ning eh, sellega me peame arvestama, kui me tahame sellest olukorrast eh, välja pääseda. Eh, see olukord tekitab mul samasugust vastikust nagu teiski, sest ma leian, et, et muidu riigid lihtsalt reforme läbi viia ei suuda, aga stabiilsus ja majanduskasvu paktis me ei ole seda head liikuma panevat jõudu leidnud ja ma tean, et jah, eh, moraalne ohuoht on alati, see on normaalne, aga eh, nagu ma ütlesin eh, siis, kui me, meil toimus kuulamine oma komisjonis, moraalse ohu nimel ei saa me ära keelata igasuguseid edusamme ja mõnikord on mul mulje, et me riskime selle moraalse ohuga selleks, et igasugused arengud ära keelata ja kui asi on nii, siis Äh, ühel hetkel me kõik anname alla, sest me lihtsalt ei tee seda, mida on vaja täna teha selleks, et edasi minna. nüüd äh, Darius Rosati äh, rääkis sellest, kas šokid on sümmeetrilised või asümmeetrilised Äh, äh, ma juba vastasin sellele, mida Darja Surati rääkis reeglide mitteaustamise kohta. jah, loomulikult. Äh, kui meil on sümmeetriline kriis, siis see mõjutab liikmesriike asümmeetriliselt, arvestades selles, seda, millises seisus on nende majandus sel hetkel, kui šokk saabub ja ühes oma muudatusettepanekus me ka ütleme, et me peame võtma arvesse majanduste erinevusi. aga kui me räägime lahendustest, mida tuleks leida selleks, et selliste asümmeetriliste šokkidega toime tulla, seal on kaks seisukohta, ütlete väga hästi, millised need on äh, äh,. Äh, meil on siin teatud konkurents kaasraportööride vahel. Äh, üks seisukoht on, et lihtsalt headel aegadel tuleb natuke rohkem kõrvale panna halbadeks aegadeks Äh, aga tegelikult pole seda mitte kunagi tehtud ja miks? Äh, mitte seda, et riigid ei oleks seda tahtnud. Äh, lihtsalt meil ei ole olnud sellist piisavat dünaamikat, mis oleks meil sellist hea juhtimise tava võimaldanud järgida ja mis puudutab nüüd seda minimaalset töötu abiraha, siis see ei tähenda mitte seda, et me tahaksime riikide tööd nende eest ära teha Äh, samuti ei taha me sekkuda äh, nendesse mehhanismidesse, mis liikmesriikides on. me lihtsalt tahame pehmendada asümmeetrilist šokki ning äh, hoolitseda selle eest, kui on lihtsalt selline kaasnev tööpuudus ja mitte strukturaalne tööpuudus. eile õhtul üks esinejatest ütles väga hästi, et tsükliline tööpuudus kui selle probleemiga kiiresti ei tegeleta, siis see muutub strukturaalseks tööpuuduseks ning see hakkab euroalas lõhesid veelgi suurendama. nii et, et kui me ei tegele tsüklilise tööpuudusega eh, nagu meile näiteks võimaldatakse miinimumtöötu abiraha, siis me lihtsalt Äh, jätame selle probleemi lahendamata, selle tööpuuduse, mis kaasneb teiste probleemidega, kui me selle probleemiga ei tegele, siis äh, tekib selline äh, nõiaring Euroopa majanduses ja mitte ainult nendes riikides, keda konkreetselt see probleem puudutab. ma olen juba liiga pikalt kõnelenud ja veel paar asja, mille tahtsin peatuda. võib-olla üks asi Fabio De Masile vastuseks, ma olen loomulikult nõus, et Äh, makromajandusliku tasakaalu äh, korrigeerimisvahendid ei ole piisavalt ära kasutatud ja kolleeg Mara Kallile tahaksin öelda, et ka äh, mulle meeldib väga see Euroopa avaliku hüve mõte ja euroala avaliku hüve mõte, aga mul on üks küsimus ka. Need näited, mida te mainisite, näiteks julgeoleku ja kaitse küsimustes Äh, äh, kas need on spetsiaalselt seotud euroalaga, mulle tundub, et äh, vist mitte, me peaksime siin veel ühte-teist täpsustama analüüside käigus. aga ma toetan tõesti sellist lähenemist juhtimisele, kus priviligeeritakse Euroopa avalikku hüve. nii et, et ma vabandan, et pikalt rääkisin, aga tihtipeale kasutataksegi seda lõpusõna võimalusena, et süviti veel mõningaid asju käsitleda, aitäh aitäh, proua Peres. ja nüüd saab sõna härra Pööge. aitäh, lugupeetud esimees äh, algusest äh, peale ma ei äh, varjanud, et ma võin, ma loodan, et meie töö on edukas. selle raporti pealkiri on veel lahtine. me räägime sellest, kuidas euroala stabiliseerida ning eh, väljakutsetest, mis eelarve vallas sellega kaasnevad. Eh, ja eh, kui tulla selle juurde, mida ütlesid kolleegid Rosati ja Levanovski, neil on tõesti õigus, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime usaldusest ühelt poolt äh, on, äh, meil on see, mis meil on õnnestunud äh, kriisitingimustes saavutada, meil on ähm, töömeetodeid, otsuste langetamise meetodeid parandada ja seda me ei saa loomulikult kuidagi alahinnata ja mis puudutab noort kolleegi Itaaliast, et me oleme tagasi läinud seitsmekümnendatesse aastatesse, siis selle, sellega ma küll nõus ei ole jah, äh, vaadake, äh, kuidas oli olukord nendes riikides tollal ajal äh, ja kui asjad oleks kokku kukkunud, siis oleks kõik selle tule, tulemusena kannatanud. ajalugu ei ole alati nii põnev, nagu me arvame ning ma arvan, et ka nende arutelude puhul, mida me praegu peame, peame me vaatama, et miks meil üleüldse on teatud meetmed ja miks nendest ei piisa, kus me oleme võib-olla reeglid liiga keeruliseks teinud ja keskenduma just nimelt nendele olulistele elementidele, mis puudutavad kõiki ja loomulikult, äh, kui me lõppkokkuvõttes äh, räägime eelarvealasest võimekusest, äh, siis on selge, et meil peab olema paralleelne eelarve, mis seab teatud vahendid küsimärgi alla, näiteks sotsiaalfond ja nõnda edasi. täpselt Äh, kui me räägime moraalsest ohutusest, siis loomulikult tuleb seda vältida, sest muidu me ei ole lihtsalt usaldusväärsed, aga olgem ausad, äh, äh, olemasolevate vahendite puhul on meil ka, ka soovimatud kaasmõjud. kui me räägime näiteks kas või sellest, mida liikmesriigid omal tasandil teevad, me võime sama hästi arutada, et kas kõik need projektid, mida praegu EFSist rahastatakse, Äh, kas need programmid niikuinii ei oleks teoks saanud? niisiis äh, me peame ausalt lähenema kogu paketile ja mitte ainult mõnede osale nagu finantsvõimekus ja moraalne oht. ja ma tahaksin veel öö, äh, oma kogemuste põhjal öelda jah, me peame struktuurireforme jätkama, jah Äh, osades riikides on seda tehtud, äh, osades ei ole piisavalt tehtud, see on enesestmõistetav, aga samas peame hoidma ka tasakaalu. Äh, kui ma näiteks vaatan oma kodumaa riiki, siis seal mitte kõikides valdkondades, aga paljudes valdkondades me kasutame renditööjõu, see on äh, mõjutanud hästi tööturgu, see on loonud äh, rohkem töökohti, aga paljudel noortel inimestel äh, ähm, äh, ei ole korralikke töölepinguid, kui seadusandlusega kõik korras ei ole äh,. vaja on ka tasakaalu ettevõtete ja ametiühingute vahel ja kui see kõik on olemas, siis renditöö jääb alles, aga me peame vaatama ka, mis toimub palkade poole pealt. nii, sest ma soovitaksin äh, kõikidele, et jätame kiriku keset küla ning ühte asja ei tohiks veel ära unustada. kui me näeme, et äh, meil ka sellel aastal on assigneeringutega probleeme, mõnedes riikides kohe väga suuri või kui me nõuame jällegi uusi asju äh, Kreekalt äh, viie aasta jooksul, äh, oleme me nõudnud, et kreeklased oma riigi täiesti uuesti üm-, üles ehitavad näiteks või võtame kas või seda silda, mis, mille läbi me kaupu toome Taanist Euroopasse, igasuguste selliste asjade puhul Äh, peame olema väga tähelepanelikud ja loomulikult äh, ka see, miks investeeringuid ei ole piisavalt, selle küsimusega peame ka tegema, äh, kus ähm, näiteks on meie reeglites, kas riiklikul tasandil, Euroopa tasandil ja võib-olla see on mõnikord ka Euroopas nii keeruliseks läinud, et keegi nendest enam sotti ei saa. lugege läbi raamat, miks riigid läbi kukuvad ma arvan, et me igas riigis peaksime natukene enesesse vaatama ja mitte rääkima ainult sellest, mida me kodanike tõuale vahel on seda vajalik, kuigi see on valus, aga võib-olla oleme me ise süüdi ja pole piisavalt reforme teinud või vaatame, mis toimub Euroopa institutsioonides. kõike seda peame tegema, kui me tahame olla usaldusväärsed mis puudutab rahastamise küsimust, siis toetan seda, mida Eider juba ütles, Äh, äh, äh, praegune eelarve olukord ja Brexit loomulikult nõuab asjade läbivaatamist, meil ootavad ees üsna suured seiklused ning kui me midagi tahame saavutada, peame vaatama realistlikult, millised need vahendid on, mis meil on või peaksime hoolitsema selle eest, et et äh, äh, hoolitseme selle eest, et eelarve ei väljuks liigselt parlamendi kontrolli alt. Äh, see on samuti äärmiselt hädavajalik, et me selles küsimuses oma selge seisukoha kokku lepime. ma tänan teid nende mõtete eest, mida te siin väljendasite, meil toimub ka veel variraportööride kohtumine ja siis räägime juba sellest, Äh, mida me siis äh, teeme edasi selle raporti koostamisega. Äh, üks on selge, meil on vaja seda FSM-i valuutafondi öeldud, aga küsimus on selles, et kuidas seda juhtimisstruktuuri korraldada, nii et, et siin on meil vaja samuti leida arukas lahendus, arvestades asjaoluga, et võib-olla tulevikus on meil kakskümmend seitse liikmesriiki ja üks riik Äh, kindlalt on valinud opt-out'i ning teised riigid põhimõtteliselt, äh, kui nad äh, soovivad, saavad euroalaga liituda nii et, et ka selles vallas on meil uus olukord, mis kindlasti mõjutab juhtimisstruktuure. me peame realistlikult käituma ja saavutama kokkuleppe Äh, mis annab ka mitte euroaladele võimaluse euroalaga liituda, aitäh! <laughs> enne kui me lõpetame, tuletan teile meelde, et kahekümne kuuendal septembril toimub hääletamine ja plen-, täiskogul äh, on hääletamine oktoobri teisel siis